okei okay., kolejne punkt porządku obrad brzmi. ma tänan, järgmine päevakorrapunkt kõlab järgmiselt. nimelt suuliselt vastatav küsimus Euroopa Liidu tegevuskava, mis käsitleb soolist võrguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös. kõigepealt anname sõna autorile, proua Linda McEwan saab. Um, ma tänan, härra president. volinik Stjelanidis, nõukogu, kallid kolleegid, jah, aeg on hiline. me arutame siinsamas küsimust, mis on endiselt väga oluline, ma usun, te olete kõik sellega päri me tahtsime seda arutelu täna pidada, sest me tahame tõesti näha, et komisjon ja liikmesriigid on pühendunud sellele, et paraneks naiste mõjujõud arengukoostöös. tähtis on, et võrdõiguslikkust võetaks tõsiselt ja mitte ainult ei tehtaks suuri sõnu sel teemal meie institutsioonides. me teame, et meil on vaja siin muutusi, sest komisjoni äh, hinnang viimasele programmile ütleb, et tulemused on väga halvasti olnud dokumeeritud ja väga lünklikud ja üksikud pühendunud isikud pigem on tegelenud selle teemaga kui äh, organisatsioonid kollektiivselt, nii et on vaja, et asjad muutuksid, aga ma kardan, et ma pean alustama negatiivsest. meie resolutsiooni eelnõu kutsus üles komisjoni uut tegevuskava välja tootama ja teatise vormis, et see oleks tugev poliitiline signaal, et on vaja muutusi. Need vajame sõnust, et sõnumit, et võrgustikkus on tähtis ja et naiste mõju võim peab olema tähtsal kohal arengukoostöös. me kutsusime üles teatist välja töötama, sest me paraku kuulsime kuuldusi ja need osutusid tõeks, et komisjon tahtis uue eh, arengukoostöö eh, dokumendi tegevuskava eh, töödokumendina avaldada, personali töödokumendina ja sugugi mitte teatisena. ja nii juhtuski. personali töödokument sundis sellel teemal ma rääkisin komisjoniga, kuulsin argumenti, nad ei tahtnud lihtsalt järjekordset teatist välja anda, sest neid on niigi palju. aga kui jälle läheb viimase tegevuskava hindamiseks, siis te mõistate, miks on vaja, et tõsiselt võetakse seda dokumenti, sest hindamises öeldakse, et stiimulid äh, motiveerida välisteenistust ja komisjoni personali siin Brüsselis ja ka delegatsioonides väljaspool on jäänud puudulikuks. kui meil olnuks teatis, siis oleks selle kogu volinike kolleegium vastu võtnud ja sellega oleks saadetud tugev sõnum saadikutele meie delegatsioonides, et see on Euroopa Liidu tegevuspoliitika ja mitte personalitöödokument pelgalt nii et soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava äh, tähtsuse pisendamine töödokumendiks ei ole õige tee tööd selle kallal alustada. aga volinik Timmermans ütles meile, et ta on feminist ja väga pühendunud uuele raamistikule ja ma tean, et teie, härra Stiljanidis ja volinik Mimitsa, kõik on väga pühendunud sellele teemale nüüd meie resolutsioonis me ütleme, et nüüd on meil vaja konkreetseid tegevuspoliitikat pluss rahalisi vahendeid. me tahame soolist võrgõiguslikkust, mis oleks kõikide delegatsioonide tegevuse keskmes. meil on vaja ka aruandlust, seiret ja hindamist. me tahame, et see oleks osa meie inimõiguste alast peetavast dialoogist kolmandate riikidega. haridus, vägivald naiste ja tütarlaste vastu diskrimineerivate praktikate lõpetamine, võrdne tasu, inimväärne töö ja juurdepääs tervishoiuteenustele ja eh, kindlasti seksuaalne ja reproduktiivtervise alased õigused. Eh, minu jaoks on väga olulised teemad, nii et eh, tahame komisjonilt kuulda, kuidas toimub konkreetne jätkutegevus sellele te eelmisele tegevuskavale ja me tahaks teada, kuidas see sobitub ka laiemasse töösse, mida tehakse aastatuhande arengu eesmärkide nimel. jah. üheksa eesmärki, mis seal on. Need eesmärgid on vaja nüüd tegevuseks vormida. paljud ütlevad, et meil on vaja mõõdikuid, indikaatoreid, meil on vaja andmeid, sooliselt eristatud andmeid kui me ei tea, mis naiste ja tütarlastega juhtub, tegelikult me ei suuda ka nende elusid muuta ja meil on vaja ka testida, kuidas meie tegevuspoliitikad toimivad, kas naised, tütarlapsed tunnevad, et asi muutub nende elus. jah, me oleme lubanud, me kedagi selja taha ei jäta ja nüüd on meil võimalus tulnud, nii et ma loodan, et see koda toetab mind, et tõesti õiged asjad tehakse selle tegevuskavaga. suur tänu ja äh, lugupeetud proua raportöör ja nüüd nõukogu nimel saab sõna minister Schmidt. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, lugupeetud raportöör, ma tunnistan teile üles, ka mina olen feminist mul oli võimalus äh, varasemas elus äh, arengukoostöö valdkonnas töötada, ma olen täiesti veendunud, et areng toimub läbi naiste, läbi naiste harimise, läbi naiste kaasamise majandusellu ja ma usun, et arengu tulevik peitub naistes. sooline võrdõiguslikkus on Euroopa väärtuste südames, see on osa meie õigusraamistikust ja poliitikast. Euroopa Liit ja liikmesriigid on põhilised, kes kaitsevad ja rakendavad naiste õigusi, kes kaitsevad neid ka välissuhetes. kaks tuhat viisteist aasta on oluline aasta, sest ühest küljest puudutab see ähm, uute eesmärkide seadmist peale kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ja lisaks on tegemist ka aastapäevaga, kus ÜRO Julgeolekunõukogu pidas silmas äh, teatud sündmusi ja viiekümnes aastapäev äh, seoses deklaratsiooniga. sellest lähtuvalt Euroopa Liit ja liikmesriigid teevad äh, tõhusaid jõupingutusi valdkonnas, mis on nende jaoks prioriteetne. selle teise poolaasta käigus Luksemburg eesistujana jätkab eel, ette võetud tegevusi mis puudutavad sootundlikku arengut eelmise aasta mais võttis nõukogu, ülemkogu vastu äh, teatud dokumendi soolise võrdõiguslikkuse alas. ja see on Euroopa Liidu eesmärkide keskmes ja liikmesriigid, nii äh, liikmesriikides kui ka välispoliitikas meie töötame hetkel liikmesriikidega selle nimel nõukogus ja välisteenistusega, et paika panna uus tegevuskava seoses soolise võrdõiguslikkusega ja naiste mõjuvõimu suurendamisega arengukoostöös maailma tasandil on väga suuri edusamme tehtud seoses ähm, soolise võrdõiguslikkusega ja naiste mõjuvõimu suurendamisega. noorte tütarlastele põhihariduse andmine on oluliselt paranenud viimastel aastatel. majanduslik sõltumatus äh, naiste osas äh, suureneb, paljud naised saavad paremat ravi ja neil on ka paremad rasedusvastased vahendid. samas aga peab nentima, et edusammud ei ole olnud nii kiired, kui me oleme soovinud näha ja on olnud üsnagi ebaühtlased piirkondades, riikides ja vahetevahel ka teatud riikide siseselt. iga päev kõikjal maailmas jätkuvalt seavad ohtu, satuvad ohtu naiste ja tütarlaste õigused, juurdepääs tööle, haridusele, diskrimineerimine töö saamisel ning äh, soo-, äh, perevägivald, äh, seksuaalne ärakasutamine, genitaalide moonutamine, kõikides nendes küsimustes ei tohi Euroopa Liit lõpetada oma jõupingutusi, vaid on vaja leida lahendused. sellega seoses uus tegevuskava, mida komisjon hiljuti tutvustas, on üks väga tõhus vahend tulevikuks selleks, et toetada naiste ja tütarlaste õigusi ja võimaldab oluliselt parendada naiste ja tütarlaste olukorda praegusel hetkel, kes on diskrimineerimise ohvrid. me näeme, et uue tegevuskava rakendamine peab olema kohustuslik eh, ja toimima koos, koostöös erinevate osapooltega Euroopa Liidus. lisaks sellele on ka uus lähenemine, mille see dokument ette näeb, kus Euroopa Liidu delegatsioon peab eh, kõikidel tasanditel automaatselt eh, naiste õigusi tagama kõikides valdkondades tulevastel nädalatel jätkame me aktiivselt äh, tööd nõukogus äh, sellel teemal. ja see äh, on ka käsitlemisel välisküsimuste nõukogus, kus arenguministrid ähm, kahekümne kuuendal novembril osalevad. see kohtumine ja tegevuskava on olulised sammud edasi lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad äh, võitlema selle nimel, et tagada sooline võrdõiguslikkus ja kinnitan teile, et eesistuja kasutab kõikvõimalikke vahendeid äh, selle saavutamiseks, aitäh! suur tänu, lugupeetud minister ja Euroopa Komisjoni nimel saab sõna volinik Stilinides, palun! tänan, esimees, lugupeetud äh, kolleegid, austatud parlamendiliikmed, ma olen siin oma austatud kolleegi Neven Munitsa asemel. lugupeetud Linda McEvan, ma äh, loodan, äh, saan ähm, teie muredele reageerida ja ma olen ka komisjoni seisukohaga täiesti kursid. Äh, Euroopa Liit soovib vaatamata hilinemisele siis viia mõjukaid vahendeid, soolist ekspertiisi ka oma välispoliitikas ja sealhulgas rahvusvahelises koostöös ja arengukoostöös. me kinnitame seda oma kava äh, ka äsja vastu võetud jätkusuutliku arengu äh, kavas Euroopa Liidu välisteenistusel oli see mõte, et tuleb naistele äh, pöörata rohkem tähelepanu ka arengukoostöös eh, ja see on ära toodud kavas, mis puudutab aastaid kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend. sisuliselt on selles kavas rohkem ambitsioone ja see tegevus on rohkem orienteeritud eesmärkidele võrreldes praeguse tegevuskavaga, mis varsti öö, eh, oma öö, eh, ajalise kehtivuse öö, kaotab ja äh, see äh, tegevus saab liidetud kõigi välistegevustega, sealhulgas ka kaubandustegevusse, humanitaarabidesse, see rakendatakse kõikidesse meie koostööprogrammidesse, äh, sealhulgas ka hädaabitegevustesse ning üleminekud tegevustesse, mis puudutavad noori naisi ja tüdrukuid, et kogu diskrimineerimist ja ebaõiglust kõrvaldada, et neil oleks võimalik samasugune juurdepääs kõikidele vahenditele, et nende sotsiaalne ja poliitiline ähm, võim, võimus suureneks. ma tahaksin äh, ka nimetada, et äh, personalidokumentis on need äh, samuti seisukohad ära toodud, see on positiivne samm, mis kõiki komisjoni teenistusi ja välisteenistust ühendab, nad hakkavad koos tööd, töötama kõikehõlmavalt selleks, et jälgida, et et tüdrukute ja naiste õigused saaks kättesaadavaks tegelikkuseks. meie uue lähenemine saab ka vasta-, sisse viidud nõukogu otsustesse ning äh, neid hakatakse koordineerima Euroopa Liidu tasandil. ma äh, sooviksin üles kutsuda Euroopa Parlamenti ka eh, selle kollektiivse tegevusega kaasa tulema, et me saaksime maksimeerida oma tegevuse tulemusi ja ma kinnitan, et eh, kõik need muutused peavad algama eh, kodust ehk institutsionaalse kultuuri muutumisest ja kõigis Euroopa Liidu institutsioonides ja liikmesriikides tuleb tagada eh, sootundlike küsimuste senisest eh, suurem arvestamine ja eh, nii finants kui ka ähm, siis soolise võrdõiguslikkuse vaatevinkel peab saama arvestatud äh, näiteks Euroopa Liidu delegatsioonide kokkupanemisel nii äh, abiteenistustes kui ka erinevates koolistustes. komisjoni eesmärk on ka kvantitiivne äh, ja äh, arengukoostöö instrument on juba praegu sada miljonit äh, eurot, äh, mis äh, puudutab eesmärke just soolise võrdõiguslikkuse osas, kuid ka teistes sektorites ja prioriteetsetes valdkondades nagu põllumajandus, juriidilised küsimused ja migratsioon, tuleb seda arvestada nagu ka teistes valdkondades, peab tüdrukute ja naiste vaatevinkel sees olema ka eh, jälgimise eh, vaat-, eh, vahendeid tuleb paika panna, et teada saada, millised on rakendamise tulemused. kokkuvõttes kinnitan, et me oleme täielikult pühendunud sellele soolise võrdõiguslikkuse raamistiku elluviimisele, et muutused jõuaksid ellu. me loodame, et parlament toetab meid, ma ise isiklikult olen kindel selles, et äh, parlament toetab seda komisjoni initsiatiivi ja tänan teid tähelepanu eest. suur tänu, lugupeetud volinik, nüüd on äh, Äh, aeg jõudnud nii kaugele, et sõna saavad äh, meie fraktsioonide esindajad, EPP esindajast Tier Davor esimesena. suur tänu. kõigepealt ma tahan autorit Linda McEvanit kiita ja resolutsiooni tervitan taga, mis käsitleb Euroopa Liidu tegevuskava uuendamist Äh, jah, miks see on nii oluline teema äh, ja miks tasub äh, tõesti ära see, et teatis tuleks komisjonilt sel teemal. igal aastal neliteist miljonit tütarlast pannakse sunniviisilt mehele, kakskümmend kuus miljonit ei käi neist koolis. Neil äh, ei ole kõikjal võimalust osaleda piisavalt ühiskonnaelus ja majanduselus lihtsalt sellepärast, et nad on tütarlapsed. see kahjustab öö, riike. on öö, ja tasub naistesse investeerida tegelikult naised suure osa oma sissetulekutest investeerivad perekonda, see on üheksakümmend protsenti, samas mehed ainult kolmkümmend, nelikümmend protsenti. tähtis on mõista, et tasub ennast ka majanduslikult ära, kui naiste positsiooni tugevdatakse ja sellepärast oma viimases resolutsioonis me ütlesime väga selgelt, et mitte ainult võrdõiguslikkus ei ole vaja tagada, vaid tähtis on, et neil oleks keskne roll naistel ja tütarlastel selles uus arengukavas. ma tänan ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna eh, Toru Klaudian Frunzulitsa. Present president uh,, <clears throat> ladies and gentlemen. ma tänan, mu daamid ja härrad ava-, arvestades seda, kuivõrd tähtis on anda naistele suurem mõjujõu, jõud, see ei ole ainult inimõigus, vaid ka eeltingimus selleks, et saavutada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgsed jätkusuutliku arengu eesmärgid ja ma arvan, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vahearuanne ar arengukoostöö rahastamisvahendi puhul annab meile hea võimaluse vaadata, kuidas on olukord äh, ja kui vaja, siis võib-olla ka rahalisi vahendeid ümber suunata. ja aastatuhande arengu eesmärgid räägivad konkreetselt naiste õigusest, nimelt sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjujõu suurendamine ja emade tervishoiu parandamine ning paraku ei ole me neid eesmärke saavutanud suures osas. mis puudutab võrdõiguslikkust ja mõju suurendamist, on siin edasiliikumine olnud aeglane ja paljudes riikides, kui hinnati kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskava olukorda, siis hinnang näitas, et on vaja muutusi ja uut poliitilist pühendumust ka Euroopa välisteenistuselt ja komisjonilt, et tulemused kohapeal paraneksid. ja sellepärast ma toetan üleskutset kehtestada meetmed, mis tugevdavad naiste juhi rolli ja osalust ja naiste organisatsioone nii avalikus sfääris kui ka erasektoris äh, ähm, naistevastane vägivald, ebavõrdne tasu, selle vastu võitlemine peab olema meie prioriteet lähitulevikus. on vaja rohkem vaeva näha ka, et ära hoida naiste diskrimineerimine. põhjuseks on nende abielu või emadus. Neil on samuti õigus saada haridus ja peavad saama olla vabad survestamisest Euroopa Liidu välispoliitikas, arengukoostöös, humanitaarabis kaubanduses, eh, kõikjal varjupaiga ja rändepoliitikates tuleb neid põhimõtteid järgida. Eh, ja samuti meie naaberriikides ja laieneb Euroopa Liiduga liituvates liikmesriik, tulevastes liikmesriikides on vaja nendele põhimõttele rõhku panna. nüüd vägistamine kui sõjarelv eh, see peab lõppema ja toimepanijad on vaja vastutusele võtta ning on vaja aidata kannatanud naisi toibuda ja paraneda. ainult siis, kui otsuste langetajad nende küsimustega korralikult tegelevad ja need muutuvad osaks kultuurist ja sotsiaalsetest väärtustest, eh, tõesti muutub ühiskond võrdsemaks ja õiglasemaks kõigi jaoks. mulțumesc, domn deputat.

aga arenguabi andes me sunnime neile riikidele peale oma ideoloogiat e, ja surmakultust lausa. kuulame paavsti, kes ütles, et kõige vaesemate kolmandate maailma riikide e, elanikkond nõu vajab tööd ja maad ja vabadust, aga mitte mingit kvoote, et võidelda stereotüüpide vastu. meil on vaja nende kolmanda maailma riikide ajalugu ja kultuuri hinnata ega ei tohi neile peale suruda meie ideoloogiat ja igasuguseid anomaaliaid ja mudeleid, eh, elustiile mis meil on. rahvusvahelised institutsioonid, sealhulgas ka Euroopa Parlament, peavad üritama öö, eh, tõesti kõigi jaoks tagada tõeline inimareng ja see peaks olema ka meie parlamendi loosungiks, me peame põhiinimõigusi ju kaitsma. Behalf... suur tänu nüüd ALDE fraktsiooni nimel. Beatrice äh, Becerra Pastercia, kaks minutit. Eh, ma tänan. härra Schmidt, härra Stiljanides, äh, tänusõnad proua Mäkeivenile jah, jätkusuutlik arengu eesmärk number viis eh, nõuab võrdõiguslikkust ja mõjuvõimu tütarlastele ja naistele. Eh, naised on endiselt eh, väga tundlikult vaesuse, kannatavad vaesuses ja oma piisavat juurdepääsu mm, põhilistele teenustele, tervishoiule, aga me tahame ju võrdset jõukat maailma. seda me taotleme ka oma jätkusuutliku arengu eesmärkidega, millele nii palju riike alla kirjutas. ja see peaks olema ka meie pidepunktiks et saavutada need eesmärgid, millele me andsime allkirja kaks nädalat tagasi. igasugune vägivald peab lõppema naiste ja tütarlaste vastu, see on üks peatähtsaid aspekte. üks kolmest naisest maailmas, sealhulgas ka Euroopas, täna kasutab füüsilise või psüühilise seksuaalse vägivalla käes üks mingil ajahetkel oma elus lihtsalt sellepärast, et nad on naised. ja sellepärast me peame parandama naiste ja tütarlaste õigusi. peale selles saja miljoni, mis on eraldatud, on vaja, et ka ratifitseeritaks Istanbuli konventsioon ja tõesti, sooline võrdusõiguslikkuse mõjujõu suurendamine nõuab äh, ka paremat haridust, see on horisontaalne küsimus, see tõesti paneb naised tagasi äh, globaalse jätkusuutliku arengu keskmesse ja meil on vaja globaalset hariduse fondi, millel oleks laiapõhjaline äh, baas ja saadaks meil täita jätkusuutliku arengu eesmärk number neli, elukestev õpe kõigile, haridus kõigile. Jeffrey Sachs on öelnud, et keskharidus tütarlastele kogu maailmas tagada, see on õige viis, kuidas äh, muuta ühiskonda, harida tütarlapsi. poisid harivad ennast ise. kuue nimel palun, äh, nüüd saab sõna proua Sanchez Caldentei, poolteist minutit, palun. suur tänu, juhataja. sooline võrdõiguslikkus on inimõigus ja Euroopa Liidu üks põhimõtetest, samas aga naiste palgad on kolmkümmend protsenti madalamad keskmiselt kui meeste omad, neil on poole vähem võimalusi tööd saada võrreldes meestega, üks neljast naisest on kannatanud vägivalla, koduvägivalla tõttu või siis äh, muu vägivalla tõttu. põhimõtteliselt naistel ei ole samu õigusi kui meestel seega esimene sooline tegevuskava on saanud hinnangu ja näitab veel, et poliitilisest tegevusest on puudu. see Äh, tegevuskava, mille osas me homme hääletame, peab olema tõhus ja praktiline ja seda ta ka on ja sellepärast me toetame seda. naiste mõjuvõimu toetamine kõikides valdkondades, eriti arenguvaldkonnas, on tähtis, me peame lõpetama igasugused erisused, meist-, barjäärid naiste ja meeste vahel, nii sotsiaalsed kui ka majanduslikud, meil on vaja ebakindlad töösuhted eemaldada, me peame toetama naisi kõikides valdkondades naised on need, kes kannatavad kõige enam. meil on vaja juurdepääsu äh, tasuta abordile, abordiõigus on oluline reproduktiivõigus ja sellega on vaja tegeleda. kõik need äh, sätted äh, ka seoses on veel seninigi barjääre ja need on vaja eemaldada. suur tänu! ja nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Sebastia, poolde-, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. jah, äh, väga kurb on näha, et siin kojas on nii vähe inimesi ja seda on juhtunud ka varem, kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis on alati see viimane päevakorrapunkt ja siin kojas on nii vähe inimesi ja sellest on kahju, tegemist on olulise teemaga, see on kiireloomuline valdkond, me peame lõpetama selle diskrimineerimise, mille tõttu naised kogu maailmas kannatavad. tegemist ei ole mitte ainult retoorilise küsimusega, me peame tagama soolise võrdõiguslikkuse kõikides valdkondades see on meile oluline, me peame veel kord rõhutama seda, et see tekst ei ole ikkagi veel ametlik teatis komisjoni poolt ja seal ei ole ka konkreetseid ähm, eesmärke ilma selleta tühjadest sõnadest ei piisa, et midagi ellu viia, väga palju on vaja veel ära teha, aga me võime tervitada teatud sätteid, mis seal on, aga me soovime veelgi enam rohkem vahendeid, panustamist ja meetmeid tõeline pühendumus, mida peab olema seotud kõikide poliitikavaldkondadega. suur tänu enne fraktsiooni nimel proua Trotsinski, kaks ja pool minutit. suur tänu, juhataja, head kolleegid ja taaskord on meie ees äh, dokument, see resolutsiooni ettepanek eh, parlamendist puudutab jällegi väga olulisi teemasid seoses naistega siin mõistetakse vägivald naiste suhtes ja samas viidatud, et eelmine tegevuskava ei olnud piisavalt eh, põhjalik, mis puudutab naiste ja tütarlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse tagamist, tagamist ja meil on väga hea meel, eh, kus, et ära tuuakse need riigid, kus eh, see vägivald valitseb ja komisjon peaks sellega tegelema. julgust siin piisavalt ei ole, aga see vägivaldsus eh, tuleneb kohalikust kultuurist, fundamentaalsest islamist ja ka see esineb ka meie mandril Prantsusmaal ühes mošees just hiljuti räägiti sellest, et kui naine lahkub ilma äh, loorita äh,, siis on meestel õigus seda ära kasutada ja veelgi selgemalt ei saa ära öelda, et äh, nai-, sooline võrdõiguslikkus on valgus äh, aastate taga, sundsteriliseerimine, koduvägivald äh,, naiste orjastamine on saanud igapäevaseks. me ei saa rääkida nendest õudustest ilma viitamata terroristiorganisatsioonide Boko Haramile ja IS-ile, mis legitiimselt tegutsevad mitmetes riikides. terroriorganisatsioonid vastutavad, on seotud ka meie välispoliitikaga ja seotud mitmete piirkondadega, kui näiteks ähm, äh, laheriikides, kus otseselt astutakse vastu meie õigustele äh, Peterburis toimus naiste õiguste foorum, kus olid esindatud kõikide valdkondade naised, nad tulid sinna kohale selleks, et rääkida naiste igapäevaelust nii mitmetel tasanditel, isiklikul, ametlikul, füüsilisel tasandil. Need naised, kus IS valitseb, on rääkinud mitmetest õudustest, vägistamisest, piinamisest ning genitaalide moonutamisest. Need naised soovivad, et me neid aitaksime nende riikides, aitaksime nende valitsusi võr-, võidelda nende terroristidega. meil on vaja seadusandlust, siin te viitate see teatud meetmetele selleks, et jõustada äh, seksuaalvähemuste õiguse, uskuge, et need riigid, arenguriigid tõesti vajavad äh, seda toetust äh, ja mitte lihtsalt mingisuguseid fantaasiaid. suur tänu proua Trotsinski ja järgmisena saab sõna proua Kööling, palun, üks minut. tänan, juhataja, ma täielikult toetan tegevust äh, naiste jõutamist, jõustamist ja soolist võrdõigulikkus ja ma toetan täielikult, et komisjoni administratsioon tegeleb selle küsimusega. ECR grupp ja konservatiivid näevad, et tüdrukud ja naised peavad olema rahvusvahelise arengu keskpunktis. see mõjutab vaesuse vähendamist ja ka kriitilisi milleeniumi arengu eesmärkide saavutamist. rääkides ähm, informatsioonist ja metodoloogiast, kuidas seda ellu viiakse, siis seda ei ole piisavalt, tuleb rohkem pingutada ja ka rahalisi vahendeid selleks eh, tegevuseks eraldada ja eh, abi peaks olema eh, tõhusam. Ühendkuningriigi abitegevus on võtnud kokku oma abi, eh, töö ja tegevuse ning eh, sooline aspekt peab olema arvestatud igasuguses arengukoostöös. suur aitäh, eh, nüüd Katrin Pöörder, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja ja tänan Linda McEvan tehtud töö eest me oleme alati näinud Euroopa võrdluse küsimust äh, ka kui soolise võrdõiguslikkuse küsimust ja see tuleb lisada meie strateegiatesse igasuguses koostöös äh, arengumaadega, see on ka meie milleeniumi eesmärkides, meil tuleb planeerida oma strateegiaid, me teame, kuidas Nigeerias Boko Haram, äh, Süürias, põgenike laagrites äh, ja mujal ähm, naisi diskrimineeritakse ja on väga kurb ja loogiline fakt, et paljud äh, rasedused katkevad sellise vägivalla tõttu ja inimõiguse seadused äh, pigem äh, peaksid kaasa tooma turvalise abordi, kui et praegune olukord jätkus ja naised peavad saama ellu viia oma seksuaalseid ja reproduktiive õigusi, mis on ka osa nende jõustamisest. peame tagama selle, et naistele seksuaal- ja reproduktiivõigused oleksid tagatud, sealhulgas ka vabatahtlik äh, abort ja see peab puudutama ka naisi konfliktipiirkondades ja naisi, kes kannatavad vägivalla all. tänan Äh, nüüd äh, järgmisena saab sõna Lebora Forenza üheks minutis, palun. Äh, tänan, president. Euroopa Liidu juhtdokumentides ja strateegiates ja ka jätkusuutliku arengu eesmärkidest aastaks kaks tuhat kolmkümmend, millega ähm, ÜRO on heaks kiitnud Äh, ning äh, dokumentides, mida see parlament on vastu võtnud, äh, meil tuleb jätkusuutliku see aspekti arvestada ja see tähendab ka tervishoiuteenuste ja hariduse pakkumist tüdrukutele. ja kui me suudame selles vaimus töötada ning naiste äh, Ehm, palgaskaala oleks eh, samasugune nagu naistel, ehm, oleks väga hea. me oleme sellest palju rääkinud ja ka statistika on eh, küllalt palju olukorda mõõtnud, see on väga hea alguse olukord, ehm, eriti meie lõunapoolsetes eh, riikides peaks olema sooline indikaator, mis oleks paremini nähtav ning ka regionaalsel tasandil peaks olema efektiivsem. me räägime ka globaalsest partnerlusest arenguriikide ja arenenud maailma vahel, ka seal tuleks neid aspekte arvetada. tänan. Uh, ja nüüd on Äh, aeg vabra äh, mikrofoni jaoks. Äh, kaks kõnelejat on avaldanud soovi kõneldada. kõigepealt parlamendisaadik Ricardo Santos. O plano que vigorou entre 2010 e 2015 e e contribuiu para o desenvolvimento de um conjunto de nove políticas protokoll aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist andis meil välja arendada uut arengukoostööpoliitikat. selles on mitmeid valdkondi, mida tuleks intensiivistada ja mitmeid poliitikavaldkondi, mida tuleb ähm, kohandada või teise alternatiive valida. aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist oleks vaja edendada Äh, kultuurist muutust äh, institutsioonide vahele ning äh, Euroopa Liidu rolli suurendamist maailmas tervikuna, sealhulgas kaitstes ka soolist võrd-, soo-, so-, soolist võrdõiguslikkust, see peab olema meie plaanide oluline osa. ja ka kaubanduses äh, tuleb seda arvestada, õiglane kaubandus äh, on väga heaks võimaluseks kultuuride muutmiseks ja äh, see peab toetama paremat kultuuri nendes riikides, kellega meil on kaubandussuhtes. suur aitäh! nüüd järgmisena on Lotsis Marias. Äh, tänan, juhataja me peame tagasi tulema soolise võrdõiguslikkuse olukorra juurde, eriti töökohtades ja naisi tuleb jõustada ka teistes riikides väljaspool liitu, eriti arvestades finantskriisi äh, situatsiooni ja kuidas see mõjutab naisi laiemas maailmas. naised naiste olukord on raskem, eriti mis puudutab tööhõivet ning nende integreerimist tööturule. Ehm, ehm, memorandum, mis võeti kriisi ajal vastu, ehm, ka kannatas naiste vaatevinklist proportsionaalselt negatiivselt, on see kokkuhoiu mõttes kannatanud äh, memorandumi klauslite järgi. Äh, näiteks äh, pensionisüsteemide osas ja kui mõelda, kuidas naiste ja meeste pensionid kujunevad ja meil on vaja ka naiste kaitsmist seoses rasedusega ja raseduspuhkustega. suur tänu ja nüüd on komisjonist Ähm, esindaja Kristos Venidas sõna võtta. suur aitäh, juhataja. kõigepealt tahaksin jällegi õnnitleda lugupeetud kolleegi Linda McEvanit selle väga keeruka teema käsitlemise eest ja samuti sooviksin kõiki tänada selle viljaka arutelu eest eh, sel teemal neil rasketel aegadel, mis näitab, et meie positsioonid ja seisukohad ja eesmärgid on samad. naiste ja tüdrukute elu ähm, parandamise osas meie partnerriikides. ma Äh, loodan, et nüüd äh, tekib uus sooline äh, raamistik ja et arengukoostöö jaoks ja et seda hakatakse ka ellu viima. samuti tahaksin tänada kõiki, kes on pühendunud soolistele teemadele, eriti sellel aastal, kui me tähistame Pekingi platvormi kahekümnendat aastapäeva ja ÜRO resolutsiooni naiste rahu ja julgeoleku teemal viiekümnendat aastapäeva. ja me võtsime ka vastu oma tegevuskava äh, jätkusuutlikuks arenguks ja sinna, sealt ei tohi kedagi välja jätta, ei tohi välja jätta ka naisi ja tüdrukuid äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta eh, tegevuskava hõlmab kõiki ja seal on arvestatud ka soolist võrdõiguslikkust ning naiste mõjuvõimu suurendamist kui üht jätkusuutliku arengu eh, käivitajat. meie Euroopa Liidus kaks eh, Euroopa Liidu esindajatena rõhutasime New Yorgis kaks nädalat tagasi, et tüdrukute ja naiste õigused peavad olema respekteeritud, et kõik saaksid täielikult ellu viia oma potentsiaali. selleks on kõigil õigus. komisjon ja Euroopa välisteenistus on täielikult pühendunud sellele, et need väljakutsed ellu viia Eh, uues eh, soolise võrdõiguslikkuse arengukoostöö eh, raamistikus, tehes seda koostöös ettevõtjate, rahvusvaheliste organisatsioonide ja vabaühendustega ning teiste partneritega ja komisjoniga me ka arvestame sellega, et see koda on meie põhilisi partnereid. tänan veel kord tähelepanu eest! Eh, suur tänu, lugupeetud volinik. ja arutelu lõpuks saab